oluline. komisjon võttis selle teatavaks. kuue NGL ja samuti äh, sotsialistid ja demokraadid ja fraktsioonilise kuuluvuseta saadikud esitasid mulle ettepanekuid äh, komisjonide delegatsioonide liikmete nimetamise kohta. Need nimed äh, on ka teil kirjalikult olemas, kui vastuväiteid ei ole, siis me kinnitame need. neljapäeval allkirjastan ma koos nõukogu presidendiga viis õigusakti,